on abi meie kodanikelt, meie inimestelt ja see ei ole mõeldud mitte ainult ettevõtjatele, vaid ka kodanikele ja see on meie otsuste aluseks. sellega on arutelu lõppenud. ja järgmine päevakorrapunkt täna õhtul on, on härra Tarabella raport Sooline võrdõiguslikkus Euroopa Liidus aastal kaks tuhat üheksa ja kõigepealt annan sõna meie raportöörile härra Tarabellale neljaks minutiks. Madame la présidente, chers collègues, je voudrais tout d'abord féliciter la commission. proua president, kallid kolleegid, esiteks sooviksin õnnitleda Euroopa Komisjoni selle suurepärase raporti üle soolise võrdõiguslikkuse kohta, see on iga-aastane raport minu jaoks on see äärmiselt oluline, sest et see on esimene, mille mina olen esitlenud äh, soolise võrdsusega komisjonile, kus ma olen liige. arvestades äh, seda sotsiaal- ja majandus- äh, finantskriisi, mis meil Euroopa Liidus on, on see äärmiselt oluline teema, seetõttu tahaksin ka kriisi keskenduda siin selles ülevaates. kriisi alguses vallandati rohkem mehi Äh, mis on ka mõistlik, sest et neid töötas rohkem tööstuses, aga hiljuti on töötuse määrad meeste ja naiste hulgas kasvanud äh, võrdselt. Äh, rohkem naisi töötab osaajaga ja paluksin, et komisjoni liikmesriigid annaksid meile täpsed andmed ja numbrid töötuse kohta, komisjon saab siis läbi viia mõju-uuringu, et me saaksime tegelikult ka paika panna sellise meetmete paketi, mis kindlustaks, et äh, see ei mõjutaks naisi ebavõrdselt. järgmine punkt puudutab vägivallavastast võitlust äh, väga suur hulk Euroopa, naisi Euroopas on langenud vägivalla ohvriks Euroopas, aga väga suur on ka seksuaalvägivalla äh, osakaal. Euroopa Komisjon on otsustanud, et võitlus naistevastase vägivalla vastu on äh, tegevuse keskmes, aga me peame siin vaatama ka, kuidas ohvreid Euroopas kaitsta, ma arvan, et need on head sammud, aga meil on ka vaja ka äh, sellele pühendatud aastat Euroopas, et lõpetada vägivald naiste vastu, et inimesed kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides oleksid teadlikud ja see oleks ka tegelik prioriteet nüüd eh, hõive, viiskümmend üheksa koma üks protsenti naistest töötab täna. Lissaboni strateegia eesmärk oli kuuskümmend protsenti, nii et me oleme peaaegu selleni jõudnud, aga on teatud liikmesriigid, kes ei ole veel päris sellel tasemel. samas on ka tohutud palgaerinevused, seitseteist protsenti, nii et äh, Äh, paluks need liikmesriigid hakkasid ka rakendama võrdse kohtlemise direktiivi tööhõives, äh, liikmesriigid peaksid ette võtma ka seadusandlikke samme, et tekiks tasakaal meeste ja naiste vahel, eriti just eraettevõtluses oma eelneval töökohal informatsiooniministrina puutusin ma kokku sellise naisterahvaga, kes äh, loobus bussijuhiks olemisest, sest teda mõnitati selle pärast, aga ei ole tegelikult mitte mingisugust põhjust, miks naised ei võiks juhtida busse ja mehed ei võiks pesta nõusid. seetõttu palun ka, et komisjoni liikmesriigid äh, viiksid läbi teadlikkuse tõstmise kampaaniaid. naised, äh, äh, naistel peab olema õigus ka oma seksuaalõigustele kakskümmend neli kahekümne seitsmest liikmesriigist on sellised, kus on olemas vastav seadusandlust ja Euroopa Parlament peab kaitsma seda naiste põhiõigust. Äh, tänu äh, äh, ja pea, seda peamiselt tänu kaitsevahenditele isadusõigused, palun, et komisjon, vanemaõigused, ma arvan, et komisjon peaks tegema endast kõik oleneva, et vanemapuhkuseks oleks võimalus kogu Euroopa Liidus, isadus ja emadus on võrdselt olulised, kui see raport esitleti naistekomisjonis, siis saavutas see suure kiituse, see võeti vastu suure enamusega, nii et palun ka, et kõik minu kolleegid toetaks seda uut raportit, kui me selle osas kolmapäeval hääletame. tean, et selle üle tuleb nüüd diskussioon ja hea meelega vastan lõpuks ka teie küsimustele. aitäh, härra Tarabella, volinik Spiidla, palun. proua president, austatud parlamendiliikmed komisjon tervitab raportit resolutsiooni ettepanekut soolise võrdluslikkuse osas Euroopa Liidus aastal kaks tuhat üheksa. tänan ka härra Tarabellat selle eest, et ta väljendas parlamendi seisukohti komisjoni poolt vastu võetud eh, suu-, suunistele, kuidas tasakaalu parandada. sooline võrdluslikkus, on oluline väärtus Euroopa Liidus ja väga oluline äh, Äh, eeltingimus meie eesmärkide saavutamisele, mis puudutab kasvu, tööhõivet, sotsiaalset ühtekuuluvust Euroopas. sellel alusel on Euroopa Liit välja arendanud äh, tõelise äh, soolise võrdusõiguslikkuse poliitika ja kuigi siin on kindlasti saavutatud edu, on meie ees veel väga palju väljakutseid. komisjon jagab raportööri seisukohti, et on äärmiselt oluline selliseid tegevusi jätkata minu ametiajal on äh, võrdõiguslikkus, naiste õigused olnud äh, äärmiselt oluliseks minu jaoks. viimase saja aasta jooksul vabandust, äh, komisjoni viimase ametiaja jooksul on meil paika pandud teekaart võrdõiguslikkuse saavutamiseks, komisjon on teinud mitmeid algatusi Äh, tooksin siin näiteks kolm. komisjon on teinud konkreetseid tegevusettepanekuid selleks, et äh, vähendada äh, palkade ebavõrdsust, see on praegu seitseteist protsenti, mis on täiesti vastuvõetamatu. aastal kaks tuhat kümme esitab komisjon äh, raporti Euroopa seadusandluse tõhususe kohta siin valdkonnas ja esitleb ka võimalikke järgmisi samme selleks, et äh, see palkade erinevust vähendada. komisjon on äh, teadmiseks võtnud Euroopa Parlamendis toodud mõned äärmiselt huvitavad ettepanekud. komisjon on alustanud ka teadlikkuse infokampaaniaga aastal kaks tuhat üheksa märtsis selleks, et selle küsimuse üle teadlikkust äh, tõsta ettevõtluses, äh, arvestades, et tegemist on olnud eduka programmiga, on seda ka pikendatud aastasse kaks tuhat kümme. oma ametiajal olen ka üritanud kindlustada seda, et naised oleks paremini esindatud majandus- ja poliitilises elus. olen loonud, lõin aastal kaks tuhat kaheksa äh, võrgustiku, mis kogub naisi, kes teevad äris otsuseid, ka Euroopa Parlamendis on nüüd äh, rohkem naissaadikuid kui kunagi varem, kolmkümmend üheksa protsenti, aga samas tuleb siiski veel samme teha. riiklikul tasandil on keskmiselt kakskümmend neli protsenti naissaadikuid parlamentides ja ettevõtluses äh, moodustavad naised ainult eh, üksteist protsenti eh, börsil olevate ettevõtete nõukogudest. Eh, on loodud ka soolise võrdlusõiguslikkuse instituut Euroopas ja seega saan täna öelda, et kuigi algus oli aeglasem, kui me eeldasime, on instituut nüüd Brüsselis oma tegevust alustanud ja on juba büroo avanud ka Vilniuses. hetke majanduskriisil on olnud äärmiselt tõsine mõju tööturule ja siin on, siit on tuletanud ka risk naistele, sest et nüüd on neil keerukam leida häid töökohti või töökohti üldse nii et daamid ja härrad, oma ametiajal olen ma üritanud eh, parandada töö ja eraelu tasakaalu küsimust ja seda, kuidas seda käsitletakse. olen nõus Euroopa Parlamendi seisukohavõtuga, et eh, on äärmiselt oluline, et ka isad mängiksid üha olulisemat rolli pereelus. seetõttu olen palunud oma personalil läbi viia eh, tulususe analüüsi komisjoni võimalike algatuste kohta siin valdkonnas. väga õigesti on jäetud tähelepanu ka sellele, kuivõrd oluline on võidelda naistevastase vägivallaga. ja komisjon kindlasti tegutseb ka selles suunas otsustavusega enne kui lõpetan, soovin veel öelda, et see suurepärane koostöö, mis on toimunud parlamendi ja komisjoni vahel, on olnud võtmefaktoriks nendes edusammudes, mis on tehtud võrdõiguslikkuse saavutamise vahel selline võrdõiguslikkus ei saa olla meie jaoks mingi eraldi eesmärk, sellega me saavutame oma eesmärke majanduskasvus, sotsiaal- ja majanduslikus ühtekuuluvuses. seetõttu tänan teid selle koostöö eest ja tänan teid ka tähelepanu eest, aitäh! Grazie commissario, adesso la par-. suur tänu, volinik! ja järgmisena saab sõna äh, fraktsioonide esindajad, me alustame Rahvaparteist kaheks minutiks proua Luling. suur tänu, proua president. naiste õiguste komisjonis oli väike enamus hääletas selle raporti poolt, kuid see oli päris kindel äh, enamus Äh, avaldati küll mured veel äh, esinevate erinevuste pärast, meeste ja naiste olukorrast ja Euroopas on juba seitsmekümne viiendast aastast vastavad õigusaktid vastu võetud, aga miks jätkub diskrimineerimine, miks on elu ikka endiselt keeruline, kas seda põhjusel, et direktiive äh, ei täideta korralikult äh, või äh, diskrimineerimise puhul ei julgeta pöörduda kohtusse, ikka ja jälle äh, kutsume üles vastu võtma uusi direktiive, aga tegelikult me peaksime vaatame, millised õiguslikud vahendid meie käsutuses juba on ning tagama selle, et nii valitsused ka kui sotsiaalsed partnerid rakendavad neid igapäevases elus ja tegevuses. ei ole mõtet üldiselt kuurta, äh, rääkida sellest, et on vaesed naised, õigusteta naised ja nii edasi äh selle asemel, et kiita sotsiaalset majandust, mis tugineb solidaarsusel, tuleb rõhutada naiste edukat tööhõive ja võimaluste parandamist, nende töökohtade loomist ja nende majandusliku sõltumatuse loomist. ja olukord on vastupidine hoopis, naised on vaesemad, neil kaob motivatsioon otsida tasulist tööd ja need töökohad lähevad teistele. kui me räägime naiste õiguste hardast, naiste paremast kaitsest ja inimõiguste kaitsest, toob see väga lisa, sa rohkem bürokraatiat, selleks on meil vastav seirekeskused, toodud ja nii edasi kuid kõik see töötab vastu tegelikult meie püüdlustele ja ei sobi kokku võrdsete võimalustega, mis on juba sätestatud meie aluslepingutes naiste õiguste komisjoni äh, osaliikmed ütlevad, et see kõik langeks ära, kui olemasolevaid õigusakte täidetaks. ja on naisi, äh, kes räägivad äh, seksuaalsest ja reproduktiivsest tegevusest, abortidele juurdepääsu lihtsustamisest ja nii edasi, aga tegelikult me peame noori neidusid paremini teavitama just kaitsevahendite teemal. kui mina olin noor, siis neid ei olnud või neid oli vähe. kui tuleb teha kõik selleks, et vältida rasestumist liiga varases eas, meil on vaja erinevaid lähenemisi Äh, me ei tohiks hääletada härra Tarabella raporti vastu kui sellise vastu, kuid äh, siiski ta on langenud mõningate kolleegide äärmuslike mõjutuste alla. E suur tänu ja nüüd Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Garcia Perez äh, pooleteist minutiks. suur tänu, proua president mina tahaksin tänada härra Tarabellat tehtud tööst selle raporti kallal ja ma tahaksin tänada kõiki neid kolleege, kes tegid kaastööd selle raporti koostamisel. aastad tagasi me asu-, arutasime üsna sarnast raportit sellele, mis meil täna on esitatud. kahjuks me ikka ja jälle peame rõhutama vajadust teha tööd nende oluliste küsimustega, kuna meeste ja naiste võrdõiguslike küsimustes me ei ole eriti edu saavutanud, eriti naiste vägivalla osas. ja äh, meil on õnnestunud küll vähendada meeste ja naiste vahelist palgavahet, äh, kuid samas me rõhutame paremat juurdepääsu seksuaal- ja produktiivtervise teenustele, töö- ja pereelu ühitamisest, sellest, et naistel on vaja tööjõuturul luua võrdsed võimalused, me räägime kergesti haavatavatest rühmidest nagu näiteks puuetega naised või maapiirkondades elavad naised või avalikus elus osalevad naised, neid teemasid me arutame aastast aasta ja me ei ole suutnud saavutada edu ega edasiminekut. ainult kolm kahekümne seitsmest liikmesriigist on sellised, kus rohkem kui nelikümmend protsenti parlamendisaadikutest on naised. see on just valdkond, kus me peaksime tõsiselt tegutsema ja võitlema meeste ja naiste võrdsuse eest. Hispaania eesistumise on see kuulutatud üheks prioriteetseks valdkonnaks. me oleme pühendunud sellele, äh, kuid sellega peavad tegelema ka tulevased põlvkonnad me peaksime olema ambitsioonikamad meie poolt koostatavates poliitikates, et tulevikus oleks naistel Euroopas võrdsed võimalused meestega. suur tänu ja ALDE nimel proua Intvelt kaheks minutiks. Eh, suur tänu, proua president. kõigepealt palju õnne raportöörile. ma tahaksin aga algust teha paari punktiga, millega ma teie, teiega nõus ei saa olla, näiteks mis puudutab majanduskriisi mõjusid naistele. minu arvates on väga tähtis, et me avalikud finantsvahendid uuesti üle vaataksime. sellest lõikaksid kasu ka naised, mitte aga võlgade suurendamisest ja on veel paar ettepanekut, millel siin ettepanekus on pigem niisugune sümboolne tähendus jah, et meil on vaja seda või teist, et meil on vaja näiteks järelevalvekeskust ja nii edasi. mina tahaksin, et te teeksite rohkem konkreetseid ettepanekuid, kuid on päris palju asju, millega ma olen nõus ja seda tänu ühele ALDE ettepanekule, muudatusettepanekule, mis puudutab äh, ühe inimesega leibkondi. ma tahaksin, et äh, komisjon viiks läbi vastava uuringu. meil on Euroopa äh, perepoliitika, kuid väga vähesed teavad, et äh, üks kolmest maja, üks kolmest leibkonnast on leibkond, mis koosneb ainult ühest inimesest ja nendel inimestel on väga suured probleemid, maksualased probleemid, sotsiaalsed probleemid, elamu leidmise probleemid ja nii edasi. ja proua Lulling, mul on väga hea meel, et seksuaalne ja reproduk-, reproduktiivne tervis on siin nii selgelt välja toodud. seksuaalne ja reproduktiivne tervis eh, on tähtis, see tähendab ka seda, et eh, naistel on lubatud abort eh, legaalne abort ja ma olen proua Lulinguga nõus, et jah, selgitustöö on väga tähtis, kuid just minu koduriigis, võib-olla Luksemburgis on asjad teistmoodi, kuid minu koduriigis just kristlikud demokraadid kogu aeg ründavad seda abordiõigust. on väga tähtis, et me teeksime koostööd, et äh, naistele tehakse noores heas rohkem selgitustööd, siis me saaksime ka teha suuremaid edusamme. ma arvan, et me ei tohiks enam olla siin kakskeelsed, me peaksime naisi aitama, me peaksime aitama neid äh, rasketest olukordadest välja, siis nad ei lõpeta ka vanglast, sellepärast et nad on teinud illegaalset aborti. ja lõpetuseks tahaksin öelda, et ma tervitan Hispaania algatust eesistujamaana, sest tema on ka selle küsimuse pannud üheks oma prioriteetseks küsimuseks. väga paljud ei tea, et on nii palju naistevastast vägivalda siin maailmas. suur tänu ja nüüd roheliste nimel saab sõna proua Kornelissen, palun, kaks minutit um.... tänan, president. meil on suhteliselt uus Europarlamendi koosseis ja meil on peaaegu ka juba uus Euroopa Komisjoni koosseis. ja tegelikult esimest korda Tarabella raporti puhul äh, äh, me hääletame tegevuse üle, mida Euroopa Parlamendi naiste õiguste komisjon soovib ellu viia. ja rohelised on üsna rahul selle suhteliselt progressiivse raportiga, eh, kus kirjeldatakse mitmeid kavasid, mida me soovime ellu viia. lõpuks me soovime, et õigusloomeline tegevus eh, edendaks eh, meeste ja naiste vahelist võrdsust ja kutsub üles ka isapuhkuse sisseseadmisele Eh, me teeme ettepaneku need Women in Decision Making naised otsustusprotsessi eh, tutvuda eh, Norra kogemustega ja rohelised on, on väga rahul sellega, et pööratakse tähelepanu ka sellele, kuidas kriis on mõjutanud naiste olukorda, sest naiste tööhõive ja tööpuudus on erinev meeste omast. ja see, kuidas avaliku sektori kärped mõjutavad naiste olukorda, me peame sellega tõsiselt tegelema me väga loodame, et Euroopa Parlament äh, näitab üles julgust ja valmisolekut võidelda äh, naiste diskrimineerimisega ning edendab äh, võrdsust konkreetsete meetmetega, mis tagajärjeks toob positiivse hääletuse sellele raportile ja me loodame, et selle alusel ka komisjon hakkab tegutsema. suur tänu Euroopa konservatiivide reformimeelsete nimel äh, härra Šimanski üheks minutiks. E, daamid ja härrad, e, see konkreetne raport e, viib abordi populiseerimiseni ja tegelikult rikub teatud liikmesriikide õigusi, kelle pädevusse see valdkond kuulub ei peagi kaugele vaatama äh,. on või minna sonogrammi ja saada vastavad testi tulemused, et näha sündimata inimolendit veel. ja seetõttu äh, vastutustundlikud seadusandjad peaksid andma endast parima, et vähendada abortide arvu äh, me oleme viimasel ajal kaugenenud humanismist, lubades abordid ja seetõttu me peaksime mõtlema sellele aspektile, enne kui me hääletame selle raporti üle. Grazie per il gruppo confederale della sinistra unitaria europea sinistra. suur tänu. EFD nimel, vabandust, GUE nimel äh, proua Figureida, poolteist minutit. suur tänu, proua president. nagu tegelikkus on näidanud ja nagu Eurostati andmed kinnitavad, majandus- ja sotsiaalkriis on tõsiselt mõjutanud naisi Äh, naiste tööpuudus kasvab, äh, on tekkinud suured lõhed meeste ja naiste palga vahel, mis pidevalt süvenevad ja nüüd palgavahe on juba üle seitsmeteistkümne protsendi, see on Euroopa keskmine ähm,. madala palga tõttu suureneb vaesus, see mõjutab ka naiste pensione äh,, on tekkinud ka probleem Äh, avalike teenuste juurdepääsu üle juurdepääsuga, see toob kaasa perevägivalla, prostitutsiooni, mitmekordse diskrimineerimise naiste vastu, äh, kes kuuluvad äh, kergesti haavatavate Äh, ühiskonnarühmitustes ja see on hea raport, ma õnnitlen raportööri. me peame pöörama erilist tähelepanu naiste majandus- ja sotsiaalolukorrale, kui me koostame ühenduse seadusandlust ja tegevuspoliitikaid. me peame mõtlema, kuidas uute meetme, kuidas uued meetmed mõjutavad naiste sotsiaalset ja majanduslikku olukorda, et ära hoida diskrimineerimise süvenemine, et tagada võrdne sotsiaalne progress ja mitte taganemine e, ega sotsiaalsete tööõiguste halvenemine. me peame kaitsma e, nii emapuhkuse kui isapuhkuse sotsiaalset tähtsust, me vajame tõelist edu selles valdkonna, kus esmatähtsaks on tööhõive, avalikud teenused, sotsiaalne kaasatus on aeg teha olulisi samme selle nimel, et parandada naiste elu ja parandada ka nende olukorda seksuaal- ja reproduktiivtervise äh, teenust varrase ja et üle saada sellest silmakirjalikust olukorrast, mis praegu valitseb abordi küsimuses. suur aitäh! EFT fraktsiooni nimel härra Patten, poolteist minutit. aitäh, proua president! on olemas ideoloogia, mis Euroopas üha rohkem ruumi võtab, mis õpetab ebavõrdsust meeste ja naiste vahel, see ütleb, et naised on madalama staatusega mehed, öeldes, et pärandusõiguse järgi peab olema mehe osakaal kahekordne võrreldes naisega, et vastavalt äh, seadustele on vaja kahte naistunnit-, tunnistajat ühe meestunnistaja vastu. et äh, vägistamise äh, Äh, juhtumi puhul on vaja neli meestunnistajat selleks, et äh, mees süüdi mõista, aga naise ütlemus, ütlus ei peaks mitte midagi lugema, need äh, peavad olema moslemid ja ma räägin siin loomulikult šariaadi seadustest. Ähm, sama, mõned moslemid usuvad, et enesetapu pommipanijad saavad taevas seitsekümmend kaks süüta neitsit, aga nais Äh, pommipanijate kohta ei räägita midagi. Briti valitsus on juba äh, mõnede tribunalide puhul ametlikult tunnustanud šariaadi seadusi. Äh, polügaamsed islami abikaasad on riigi ees võrdsustatud maksuküsimustes ja toetuste osas. Euroopa on kiiresti marssimas kuuenda sajandi Araabiasse me peame äh, kindlustama, et erinevad äh, Euroopa liikmesriigid ei tunnustaks mitte kuidagi šariaadi seadusi. aitäh, äh, sõltumatute liikmete nimel nüüd proua Vertmann, üks minut. suur tänu, kallid kolleegid. üha rohkem inimesi tuleb tööturule, aga see ei tähenda seda, et äh, nende töökohad oleks kõrge kvaliteediga töökohad. tihti töötavad äh, naised ainult poole kohaga või sellistel töökohtadel, mida kriis eriti ohustab üle kuuekümne protsendi ülikooli lõpetanutest on kus, on naised, kuid on neil, kuid neil on väga suured tõkked selleks, et oma oskusi ka kõigile näidata seepärast on väga tähtis, et me paneksime teatud miinimumstandardid paika, miinimumstandardid vanemapuhkuse kohta, laps, laste päevahoolde kohta ja nii edasi. niimoodi oleks meil võimalik teatud äh, soopõhised stereotüübid äh, ära kaotada ja me saaksime lõpuks hakata rääkima modernsest ühiskonnast, aitäh! suur tänu ja nüüd saavad äh, sõna enda nimel kõnelejad, kõigepealt proua Bauer Rahvaparteist kaheks minutiks, palun. suur tänu, proua president. härra Tarabella, ma ei täna mitte ainult teid, vaid kõigepealt härra Spiidlat tema on tõesti teinud ära väga palju selleks, et selles küsimuses asjad liikuma hakkaksid. ja ma tahaksin viidata sellele, et meil on tegemist siin teatud kohustusega. naised ja mehed peavad olema võrdsel tasandil, ka tööhõive küsimustes. meil on terve rida erinevaid küsimusi selle raportiga, aga ma tahaksin põhjalikumalt rääkida kahest punktist. esiteks palgalõhe meeste ja naiste vahel. me oleme siin kuulnud päris palju arve, neliteist protsenti, seitseteist protsenti ja me näeme küll paranemist, kuid paranemine on väga aeglane ja me ei tea, millised on kriisi mõjud soolisele võrdõiguslikkusele. arvatavasti kriis ähm, aeglustab praegust protsessi ja millega me kohe üldse nõus ei saa olla, on järgmine asi. nimelt me ei räägi ju mitte sellest, et töö oleks erinev, ei, me räägime, et sama, sarnase töö eest makstakse erinevat tasu ja sellega me ei saa nõustuda. me teame, milline on demograafiline olukord Euroopas, on väga tähtis, et ka naised tööle läheksid. ja mis puudutab diskrimineerimist, jah, Euroopa Liidus on diskrimineerimiskeeld ellu viidud väga erinevatel põhjustel, kuid me näeme, et meil tuleb siiski hoolitseda selle eest, et soolise võrdõiguslikkuse puhul ka tõesti kõik need sätted rakendatakse. praegusel hetkel nad ei mõju ja mul on väga hea meel, et kahe tuhande kümnendal aastal tahetakse koostada raportit, mille puhul hakatakse vaatama komisjoni vaateid, mida soovib komisjon ära teha soolise võrdõiguslikkuse alal. ja ma tahaksin veel öelda paar sõna ka naiste õiguste harta kohta. on hädavajalik, et meil selline meede tõesti välja töötataks, kuna meil tuleb hoolitseda selle eest, et naiste õigused oleksid täielikult kaitstud ja selline karta peab kohe kindlasti olema siduv ja kohustuslik kõigile osapooltele. suur tänu ja nüüd proua Estrella poolteist minutit sotsiaaldemokraatide nimel. suur tänu, proua president. mina tahaksin kõigepealt õnnitleda härra raportööri selle suurepärase raporti eest ja ma loodan, et need raportis välja toodud ettepanekud saavad ka parlamendi toetuse Euroopas võitleme me vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu ja meil tuleb tõdeda, et vaesus on naiste probleemiks. kui me vaatame, mis nägu on vaesus, siis vaatab meile vastu naisterahvas. kaheksakümmend miljonit vaest on meil Euroopas, põhiliselt on tegemist naiste ja lastega, nemad kannatavad kõige rohkem naised on äh, viimased järjekorras, kui räägitakse neile töö andmisest ja esimesed, kes lastakse lahti. peale selle on palgalõhe väga suur, kahe tuhande neljandal aastal oli viisteist protsenti see palgalõhe, kahe tuhande üheksandal aastal seitseteist protsenti, isegi natukene rohkem ma tahaksin teie tähelepanu pöörata mõningatele ettepanekutele, mis minu arvates on äh, uuendusmeelsed ja head. ma palun, et te neid toetaksite. Euroopa naiste õiguste harta loomine, see on tõesti hädavajalik, siis ettepanek direktiivi kohta, kus äh, võideldakse naistevastase vägivalla vastu ja ka selle ennetamisest räägitakse seal, sinna hulka kuulub ka kodune vägivald. peale selle veel ka Euroopa tasandil isaduspuhkuse tunnustamine. see on mitmetes liikmesriikides juba sisse viidud. isaduspuhkus on tähtis selleks, et äh, kõikidel oleks võimalik oma töö ja pereelu ühitada ja et meil oleks võimalik toetada ka laste sündi ma tahaksin tänada volinik Spiidat kogu selle töö eest, mis ta on ära teinud selleks, et tagada sooline võrdõiguslikkus. ma tänan ka koostöö eest, sest ta on Euroopa Parlamendiga alati koostööd teinud. suur tänu, härra volinik! suur tänu ja nüüd saab proua Parvanova kaheks minutiks sõna. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, на свой ред бих искала да поздравя доклад. Президент, колегид, ka mina sooviksin õnnitleda raportööri ma olen veendunud, et äh, see raport pakub õigeid vastuseid äh, kõikidele naistevastase diskrimineerimise küsimustele. Äh, meil on vaja tõelist kohustust ja pühendumust, et saavutada tõeline sooline võrdõiguslikkus Euroopas ja naiste sotsiaalne ja majanduslik võrdne olukord, eriti Euroopa Liidu liikmesriikides me peame arvesse võtma ka seda, et et asutused, institutsioonid on need, kes otsustavad, äh, milline on meeste ja naiste juurdepääs äh, erinevatele vahenditele, ressurssidele. on oluline, et naised oleksid kaasatud äh, otsustusprotsessi, ettevõtlusesse, poliitikasse. Nad peavad olema esindatud ka ettevõtte nõukogudes ja neile tuleb tagada võrdsed võimalused ka oma karjääri edendamiseks, nagu meestel on. eriti siis, kui naised naasevad tööturule pärast sünnituspuhkust. meil on vaja sellist institutsiaalset mehhanismi, mis käivitab olulised poliitikad äh, aitamaks võidelda nende probleemidega, sest me saame võidelda soolise diskrimineerimisega ainult läbi õigusliku reformide strateegiliste meetmete abil ja pidevate reformide abil. meil on vaja tagada võrdsus äh, ka palkades ning võrdsus juurdepääsus kõikidele ressurssidele meie, Euroopa Parlament koos Euroopa Komisjoniga peame üles kutsuma liikmesriike ja kodanikuühiskonda äh, rakendama tõhusaid meetmeid selle nimel. ma olen veendunud, et naised on suutelised, võimelised tegutsema tulemuslikult poliitikas ja otsustusprotsessis ning äh, on suutelised kaasa aitama äh, majanduskasvule ning heade valitsemistavade juurdumisele oma koduriikides. ja selles mõttes soolise võrdõiguslikkuse edendamine on õige tee äh, väljumaks majandus- ja sotsiaalkriisist ning demograafilisest kriisist. suur tänu ja nüüd saab proua Brandner üheks minutiks sõna. suur tänu ma tahaksin esile tõsta selle raporti kahte aspekti, mis meie arvates just meie fraktsiooni roheliste jaoks on olulised ja äh, need on olulised ka uuele komisjonile ja ma loodan, et seda arvestades äh, arvestab ka uus volinik. esiteks, pikka aega on üles kutsutud läbi vaatama äh, võrdse tasustamise direktiivi, see on oluline kõikidele Euroopa naistele, kuna meeste naiste vaheline palgavahe ei ole vastuvõetav, me oleme astunud aastasse kaks tuhat kümme, on aeg see palgavahe vä- äh,, likvideerida ja härra Spiidla samuti ütles, et me vaja selleks õiguslikke sammusid ja me ootame komisjonipoolset ettepanekut nende uute äh, tegevuste käivitamiseks ja ootame, et need rakenduksid meie ametiajal. teine küsimus puudutab äh, vanemapuhkust ja hüvitisi ja ma tahan rõhutada, et selles raportis rõhutatakse pidevalt meeste-naiste vahelist võrdsust. Äh, ja siin rõhutatakse ka võrdsust meestele, et neil oleks aega tegeleda lastega ja äh, kui nad soovivad ka võtta vastutus laste äh, eest hoolitsemises. me tahame, et ka meestel oleks võrdsed äh, võimalused loodud äh, oma töö ja äh, eraelu korraldamiseks ning laste kasvatamiseks. ja seetõttu on oluline, et Euroopa Parlament saadab omalt poolt vastava signaali isadele, kuid me ei taha piirduda ainult signaaliga. me tahame avada ukse kaasaegsesse ühiskonda ja selles ettevõtmises me sõltume komisjonist, et komisjon äh, tuleks välja tulevikku suunatud direktiiviga selle selle küsimuse lahendamiseks. ja me ootame ka Hispaania kui eesistuja ettepanekuid selle kohta, kuidas äh, likvideerida naistevastane vägivald Euroopas ja me loodame, et komisjon äh, kiidab need ettepanekud heaks. Grazie, la parola all'onorevole Görling per un minuto. suur tänu, järgmisena saab üheks minutiks sõna kolleeg Görling aitäh meie naisparlamendiliikmed oleme kindlasti vähemuses meil on äh, rahulduspakkuv stimuleeriv töö, kus me oleme võrdselt tasustatud, meil on võrdne pension, võrdne ligipääs äh, vastutusrikastele ametipostidele, mistõttu me oleme niivõrd erinevad paljudest oma äh, valijatest. tervitan seda raportit ja arvan, et äärmiselt oluline on see rõhu, see, mida härra Tarabella on rõhutanud seoses võrdsusega kui naised saavad majanduslikult oma elu rohkem kontrollida, siis saavad nad palju paremini kontrollida kõik, kõiki teisi oma elude aspekte. peame kindlustama, et sellistel keerulistel majanduslikel aegadel ei jää naised maha äh, madala tasustusega ja madala kindlusega töökohtadesse äh, tahaksin õnnitleda Euroopa Inseneritööstuse Assotsiatsiooni oma hiljutise poliitika ettepaneku kohta, kus nad äh, paluvad, et toetataks naiste äh, teadusõpet, nad tahavad, et oleks palju rohkem äh, oskuslikke naisi töökohtadele, keda on pikka aega inseneritöökohtadelt kõrvale lükatud. jah, naiste seisukoht sõltub muidugi poliitikatest ja suunistest, aga see sõltub ka tegevustest, mis räägivad tunduvalt valjemini kui sõnad ja niimoodi me peaksimegi jätkama Eh, kus tööandjad eh, mõistavad naiste õigusi ja edendavad nende majanduslikku heaolu. suur aitäh. proua Svensson, üks minut, palun. suur tänu. suur tänu härra Tarabellale ja kolleegidele soolise võrdõiguslikkuse ja naiste küsimuste komisjonist. suur tänu selle hea raporti eest. mina tahaksin mainida kahte punkti. ma loodan, et täiskogu saab aru, kui tähtis on isaduspuhkus ja toonitab seda. isaduspuhkus ei ole mitte ainult äh, tähtsaks märgiks ja näitab, et äh, lapse eest vastutavad mõlemad vanemad, ei, seal on ka teisi positiivseid mõjusid. on uuringuid, mis näitavad, et äh, mehed, kes jäävad isaduspuhkusele, ka hiljem võtavad rohkem vastutust laste kasvatamisel see tähendab seda, et isaduspuhkusega luuakse head eeldused tulevaseks perekonnapoliitikaks. ja teiseks, naistele tuleb lõppude lõpuks anda võim oma keha üle, oma seksuaalsuse üle, selle üle, kas, nende otsuste üle, kas nad soovivad lapsi saada või mitte ja see võim tähendab ka seda, et meil on välja töötatud eeldused kuidas me suhtume sündinud lastesse. me soovime, et lõpeks naiste mm, haavamine või et lõpp, või et naised surevad sellepärast, et nad teevad illegaalset aborti. ei, naised peavad saama õiguse otsustada oma keha üle. suur tänu, järgmises kolleeg Messerschmidt, üks minut, palun. Jeg deler vurderingen af vigtigheden af det her. Suur tänu. Ka mina leian, et see küsimus on väga tähtis. Ma kuulasin seda arutelu siin ja küsisin endalt, miks suurem osa fraktsioonidest leiab, et soolise võrdõiguslikkuse alane võitlus olevat midagi, mida peaksid pidama naised. jah, selle kohta on siin juba natukene ka öeldud, mehed on ju need, kes peaksid hakkama midagi ära tegema ja mis puudutab vormi ja stiili, nende arutelude puhul tahaksin öelda, et see raport lähtub väga palju sotsioökonoomilistest teguritest, räägitakse palgalõhest, tööturust, ebapuuduvast juurdepääsust vastutavatele ametikohtadele. ehk et just see valdkond on kajastatud kuid ära unustatud kultuurivaldkond ja seal on meil ka suuri probleeme. tegemist on soolist võrdõiguslikkust käsitleva raportiga, aga siin ei ole öeldud mitte midagi sundabielude kohta. Need on veel olemas, siin ei ole mitte midagi räägitud äh, suguorganite muundamise kohta, need on kultuurilised aspektid, mis tuleb ka siia raportisse sisse panna. suur tänu ja proua Morvai, palun üks minut. suur tänu mina tahaksin Euroopa Parlamendile teha ettepaneku, kuidas me tulevikus tegutsema peaksime. ettepanek puudutab täiesti uut lähenemist. me peaksime hoolitsema selle eest, et naistel oleks võimalik saada häid teenuseid. naistel on suured teadmised, me teame väga palju ka selle kohta, milline on olukord meeste ja naiste vahel tahaksin rääkida ka abordist. abort on küsimus, mis on naiste jaoks väga raske. ma arvan, et me peaksime tegema kõik selleks, et ennetada aborte, selleks, et mitte kellelgi ei ole kunagi vaja teha aborti. nii et ennetustöö on siin väga tähtis ja me peame siinkohal naisi aitama, sest tavaliselt on tegemist äh, rasedustega, mida ei ole plaanitud. meil tuleb naistele ja tüdrukutele selgitada, kuidas rasedust ära hoida. see on parem, kui hiljem äh, abordiküsimustega tegeleda. ma arvan, et see oleks õige lähenemine. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Saborska, kaks minutit. Euh, president, volinik see resolutsiooni ettepanek, mille on koostanud härra Tarabella komisjoni abil, on äärmiselt ambitsioonikas. parlament kutsub üles äh, koostama Euroopa naiste õiguste harta. kui me vaatame nüüd Euroopa integratsiooni ajalugu, siis meenub, et Rooma leping juba nägi ette äh, meeste-naiste võrdõiguslikul põhinevat seadusandlust. seega äh, soolise võrdõiguslikkust käsitlevad õigusaktid eksisteerivad juba liikmesriikides äh, see on lihtne lähenemine, me kutsume üles koostama hartat. Äh, raskem on olemasolevaid õigusakte jõustada. Äh, kui me sellest punkti kakskümmend välja ei jäta, siis me ainult pikendame konventsioonide loetelu, sest juba Euroopa Nõukogul on olemas vastav konventsioon, Euroopa äh, inimõiguste harta ja on loodud ka uus soolise võrdõiguslikkuse instituut. neljas instrument oleks siis konkreetne harta, äh, mis kaitseks naiste õigusi, aga mul on tekkinud küsimused sellega seoses. mis oleks sellise harta mõte? milline oleks selle poolt loodav lisandväärtus? ja ma arvan, et vastus oleks, et see ei loo mingit lisandväärtust. on vale arvata, et harta koostamine äh, lahendab naiste probleemid. me peaksime lähtuma ka põhimõttest oma tegudes ja poliitikas, äh, mitte individuaalsete õigustest. me ei saa väita, et õiguslikud instrumendid ignoreerivad naiste õigusi, see oleks vale, see oleks ebaaus ja seetõttu mina hääletan punkt kahekümnenda vastu Äh, harta küsimus on küll kriitilise tähtsusega, kui see jääb sisse, siis ma ei saa seda dokumenti toetada. veel kord, volinik, ma tahan tänada teid suurepärase koostöö eest Naiste Õiguste Komisjoniga teie ametisoleku ajal. suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Guillaume pooleteiseks minutiks Euh, kõigepealt ka mina sooviksin tänada Mark Tarabellat selle raporti eest, tegemist on väga hea raportiga ja ma arvan, äh, ta on saavutanud suurt edu selle raportiga, äh, hõlmates terve rida erinevaid äh, küsimusi meeste-naiste väljavõrdluse temaatikas võrdsuse küsimuses on saavutatud edu, me peame seda tunnistama, kuid veel on väga palju vaja ära teha, eriti arvestades praegu valitseda finantskriisi, mis kõige rohkem mõjutab just ühiskonna nõrgemaid liikmeid, naisi lisaks sellele on ka naiste mitmekordne diskrimineerimine, kas nende puude tõttu, nende vanuse tõttu või seetõttu, et nad kuuluvad rahvusvähemusse. ja ma tahaksin rõhutada kolme punkti. meil on vaja äh, usaldusväärseid näidikuid Euroopas, mis võimaldaksid meil luua selliseid lahendusi, mis on kohandatud tekkinud olukorrale ja tõepoolest saavutaksid edu ka naiste-meeste vahelise võrdsuse loomisel. kui me tõesti soovime võrdsust, siis tuleb kõikjal Euroopas sisse viia isapuhkus, see on äärmiselt oluline aspekt selleks, et sooline võrgustiklikkus pääseks võidule ja naised peavad sama kontrolli oma keha üle. ja neil peab olema juurdepääs kaitsevahenditele ja abordile. kahju, et, et see nii veel ei ole, aga kuni naised ei saavuta kontrolli oma seksuaalsete õiguste üle, ei võida me lahingut, mille eesmärk on tõeline võrdõiguslikkus. kolleeg Oviir, üks minut lugupeetud volinik kolleegid! kõigepealt minu komplimendid härra tarabellale. aga nüüd raporti juurde. naiste ja meeste võrdõiguslikkus ei ole mitte eesmärk iseenesest vaid ta on eeltingimus meie üldeesmärkide saavutamiseks. võrdõiguslikkus igapäevaelus on kõigi huvides on nii meeste kui naiste huvides. aga pelgalt üksikute õigusaktidega seda probleemi ei lahenda see et me täna ikka veel ja nüüdseks juba aasta vältel sellest räägime annab tunnistust sellest et ainult mitmetahuline integreerunud poliitika viib meid eesmärgile lähemale. tahan rõhutada siinjuures rakenduse ja järelevalve üliolulisust. teisalt iganenud sooliste stereotüüpide vohamine säilitab meeste ja naiste sisult keskaegseid rolle ühiskonnas ja taastoodab soolist tasakaalustamatust. me tahame olukorda muuta aga andkem siin siis ka ise eeskuju. homme kinnitame uue euroopa komisjoni kus naisvolinikke on vaid kolmandik. täna me seda enam muuta ei saa. kutsun järgmistel uue komisjoni valimistel nõudma liikmesriikidelt kahe volinikukandidaadi see on siis mehe ja naise esitamist ja otsustame siis mitte soolise vaid nende pädevuse pinnalt. haridusstatistika näitab et naised ei pea kartma seda ja tulemuses olen ma kindel seda me häbenema ei pea. lõpetades tahan tänada härra pidlat ja soovida talle kõige selle täitumist mis ta endale sihiks seab. aitäh! suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Tremopoulos üheks minutiks. suur tänu, proua president, jah, on väga tähtis, et me seda kahe tuhande üheksandal aastal koostatud raportit arutame. me näeme, et vägivald mängib väga suurt rolli ja on soolise võrdõiguslikkuse tagamisel suureks tõkkeks kuid äh, raportis ei ole põhjalikult räägitud kodusest vägivallast, see levib üha rohkem. näiteks Kreekas viimase pooleteist aasta jooksul öö, äh, toimus kolmkümmend viis mõrva perekondades ning äh, naiste toetus on järjest väiksem, liikmesriigid ja ka Kreeka peavad midagi ära tegema selleks, et meil oleks turvakodud kõikides kohalikes omavalitsustes, kus töötaksid ka psühholoogid ja kes aitaksid siis naisi, kes peavad kodudest lahkuma. meil on vaja korralikke turvakodusid, kus töötaks kvalifitseeritud personal. meil on vaja ka aktiivsemaid äh, naiste liikumisi, jah, siin on küll väga palju ära tehtud, kuid on veel terve rida seaduselünki, mis tuleb täita. meil on vaja ka näiteks, meil on ka vaja seksuaalkasutusalaseid programme. ka siin tuleb arvestada ka sotsiaalsete muutustega, mis on toimunud meie ühiskonnas. mõtlen just ka sotsiaalsete klišeede ja stereotüüpide kaotamist. suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Paška üheks minutiks. suur tänu, ma tahan kohe alustuseks öelda, et et minu arvates on õige, et Euroopa Parlament käsitleb meeste ja naiste võrdõiguslikkuse küsimust. kuid siiski ma ei saa jätta ütlemata, et Euroopa poliitika on teinekord skisofreeniline. ma tsiteeriksin ühte uudist. kuueteistaastane Medina Medi eh, Türgi kahtalinnast eh, maeti elusalt eh, oma pereliikmete pool kanala juures. politsei leidis ta istuvas asendis kaks meetrit maapinna all Äh, lahkamisel leiti tema kopsudest mulda. Äh, isa tunnistas, et ta mattis oma tütre surnud, äh, kuna tema sõpruskonnas oli lisaks tütarlastele ka poisi nii nagu Türgis ja ka teistes riikides tapetakse tüdrukuid ainult seetõttu, et nad võib-olla räägivad meessoost välismaalastega. kui me räägime tõsiselt naiste ja meeste vahelist võrdlusest, siis kuidas me võime loota, et selline riik, kus toimuvad sellised barbaarsed teod, saab Euroopa võrdseks eh, liikmeks eh, me ei pea ainult keskenduma meeste ja naiste palga vahele, vaid me peame silmas pidama ka inimväärikust mis väga paljudes riikides naiste puhul ei kehti. suur tänu. proua Stassen üheks minutiks. suur tänu, proua president. täna räägime me soolise võrdõiguslikkuse raportist seda küsimust on palju arutatud, aga kui on siin midagi, mis selles raportis puudub, siis nimelt viide sellele, et meil on Euroopas suured erinevused meeste ja naiste vahel Euroopa ühiskonnas. mõelgem näiteks, mis toimub islami perekondades. naised on täielikult meeste võimu all, neil ei ole võimalik äh, haridust saada, nad kannavad, peavad kandma pearätikut, neil ei ole mitte mingeid võimalusi ja Euroopa Liit ei peaks mitte võitlema selle eest, et naised saavad tööle tulla purkades, ei vastupidi, me peame võitlema purkade vastu. me peaksime tervitama ja järgima Prantsusmaa eeskuju, kus purkad äh, keelati. proua president, ma arvan, et me peame midagi ette võtma selle skandaalse naiste allasurumise vastu. seda teeb ka minu partei. naistel on õigus minna kooli, ülikooli ja islamiusule ei ole õigust neid takistada. minu partei ei toeta sellepärast seda raportit, kuna tõesti tähtsaid küsimusi siin ei mainita ja minu arvates on see suur häbi Euroopa Liidule. suur tänu ja nüüd proua Klass, kaks minutit. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid. täna arutame jälle võrdõiguslikkuse küsimust ja näeme, et tööelus naiste õigused ei ole meestega võrdsed. naiste osakaal ühiskonnas on tõusnud, viiskümmend üks protsenti oli neid üheksakümne seitsmendal aastal, viiskümmend kaheksa protsenti oli neid kahe tuhande kaheksandal aastal. samal ajal aga on naiste osakaal juhtivatel kohtadel jäänud sama madalaks kui varem. samal ajal aga ülikooli lõpetab rohkem naisi kui mehi, eriti just õigusteaduskonna ja majandusteaduskonna. me näeme uuringutest et, et kolmkümmend seitse protsenti töötas eelmisel aastal poole kohaga, see on neli korda rohkem kui mehi, kes töötab poole kohaga. naised teenivad nelikümmend protsenti vähem, neid ohustab vaesus rohkem ja vanaduses on nad tihti üksi, ilma hooldajateta ja elavad vaesuses. sellist olukorda tuleb muuta. meil on vaja naised viia majandusse, meil on vaja rohkem kaitset eh, emaduspuhkusele minevate naiste jaoks praegusel hetkel öeldakse aga, et sellised meetmed muudavad naised liiga kalliks ja sellepärast neid tööle ei võeta. majandusringkonnad on kõik need äh, meetmed välja töötanud, kuid tegelikuks probleemiks on meil hoopis see, et naiste tööd kodudes ei hinnata. härra volinik, te ütlesite, et te soovite ellu viia kulude-tulude analüüsi selleks, et olukorda äh, lähemalt vaadata. ma kardan, et teil ei ole võimalik aga selle analüüsiga mitte midagi saavutada. miks me ei taha tunnistada seda, et nii mehed kui ka naised jääksid hea meelega lastega koju, kui need sellepärast äh, halvasti ei vaadataks ja kui neil oleks hiljem lihtne töökohta leida. me ei tohiks ära unustada seda, et lapsed on meie äh, tulevikuks ja kodune kasvatus on väga tähtis ka Äh, laste ja nende tuleviku jaoks, seepärast tuleb majandusringkondadel võidelda perekondade eest. meil on vaja ühiskonnas äh, äh, hakata teistmoodi mõtlema, mitte aga uusi järelevalvekeskusi luua. suur tänu ja järgmiseks saab sõna kolleeg Papadopolo pooleteiseks minutiks. suur tänu. rahvusvaheline majanduskriis on endaga kaasa toonud mõjud nii meestele kui ka naistele töökohad on kadunud ja kõik üritavad säästa, kuid see ei tohi endaga kaasa tuua seda, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus astub tagaplaanile. see küsimus on väga tähtis, meil on vaja tagada võrdõiguslikkus, tagamaks sotsiaalset edu Euroopa Liidus. kriis on tegelikult võimuks ja välja, võimaluseks ja väljakutseks Euroopa Liidu valitsustele selleks, et lõpuks suurendada konkurentsivõimet äh, rahvusvahelisel tasandil. meil tuleb soolise võrdõiguslikkuse põhimõtted kõikides poliitilistes valdkondades üle vaadata selleks, et me saaksime siluda demograafilisi defitsiite. meil tuleb oma püüdlusi suurendada selleks, et vähendada palgalõhet meil tuleb võidelda naistevallase vägivalla vastu, meil tuleb võidelda diskrimineerimise, vaesuse vastu, meil tuleb leida võimalusi pere- ja tööelu ühitamiseks. meil tuleb luua turvakeskusi, meil tuleb laste päevahooldekeskusi luua, meil tuleb toetada naisi, kes käivad tööl. meil tuleb toetada nende karjäärivõimalusi, eriti tuleb meil toetada üksikvanemaid. meil on vaja tõhusamat poliitikat meil on vaja legislatiivsed äh, sätted ka ellu viia. suur tänu! suur tänu ja nüüd saab järgmiseks kolleeg Hirš üheks minutiks sõna, palun. suur tänu, proua president. meil on praegu vaesusevastase ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse aasta. naised aga on tihti vaesed ja sotsiaalselt tõrjutud on terve rida väikseid samme, mis viivad naised vaesusesse. naised tihti otsustavad valida elukutse, mis ei too endaga kaasa rikkust. naised otsustavad tuua lapsi ilmale, mistõttu nad saavad ainult poole kohaga tööl käia tihti üritatakse hool, üritatakse hooldada oma vanemaid ja vanavanemaid. seda teevad naised ja neil ei ole võimalik täiskohaga tööd teha. kõik need erinevad aspektid äh, koonduvad ja see toob endaga kaasa selle, et naiste karjäärivõimalused on alati väiksemad ja et karjääri tehakse väiksemate sammudega. see toob endaga kaasa selle, et hiljem saavad nad ka vähem pensioni meil on siin terve rida erinevaid aspekte raportis välja toodud, kuid minu arvates on väga tähtis see, et võimalusi on palju. jah, tõesti on väga palju õigusvaldkondi, kus meil on juba midagi ära tehtud, aga naised ja tüdrukud peavad hakkama neid võimalusi ära kasutama. naised peaksid olema julgemad, näiteks minema ülikooli õppima inseneriks. peale selle tuleks meil hoolitseda ka sisserännanute äh, hariduse eest ja tahaksin veel viidata sellele, et kui te vaatate siin saalis täna ringi, siis näete, et siin on kaks kolmandik naisi ja üks kolmandik mehi. ma arvan, et me peaksime ka mehi kaasama sellesse töösse, selleks et nad ka sü rohkem süveneksid sellesse küsimusse ja et meil oleks võimalik siia tuua veel umbes kolmkümmend, nelikümmend protsenti mehi, selleks et seda küsimust lahendada. suur tänu ja järgmisena saab sõna kolleeg Skridlevska, kaks minutit Dziękuję pani przewodnicząca. W sprawozdaniu pana Marka Tarabella aitäh, proua president, härra Tarabella raportis äh, näeme me äh, tervet hulka äh, märkusi komisjonile ja liikmesriikidele. siin tõstatatakse palkade ebavõrdsuse küsimust ja seda, et lõhet peaks vähendama naised, kes töötavad väikestes perekonnaettevõtetes, tihtipeale neil ei ole sotsiaalkindlustust ja nende töö ei ole arvestatud sellesse kogu tööajasse, mis on vajalik, et minna pensionile. peab integreerima naisi ka tööturul peab sinna tagasi laskma pärast seda, kui nad on hoolitsenud laste ja vanurite eest. peaksime edendama ka naiste rolle ettevõtjatena. naised ja naisi, kes on erinevatel elualadel karjääri alustamas. raport rõhutab ka vajadust rohkem prioriteeri-, prioritiseerida Äh, puuetega naiste küsimust äh, ja nende vanemate naiste küsimust, kes äh, hoolitsevad teiste inimeste eest. aga nende võtmeküsimuste hulgas on ka ebavajalikud väited reproduktiivtervise kohta e, ja selle kohta, et piiramatult anda ligipääsu abordile abordi küsimus peaks olema ja jääma liikmesriikide pädevusse naiste ja meeste võrdle kohtlemine ei, see ei peaks panema äh, kokku seksuaal, seksuaalelu küsimustega äh,. ja sest, et see tekib oht, et seda raportit hakatakse toetama vähem, aitäh. suur aitäh. nüüd äh, proua Plikivitš-Jutte, poolteist minutit veiktą darbą. Siekiant įveikti ekonomikų. suur tänu, proua president, ma tahaksin kõigepealt härra Tarabellat tänada tehtud töö eest. majanduskriisist välja tulemiseks on tähtis investeerida inimkapitali, see tähendab seda, et meil tuleb meestele ja naistele pakkuda võimalusi kogu endas peituv potentsiaal ära kasutada. praegusel hetkel oleme me väga kaugel Lissaboni strateegia eesmärkide saavutamisest olukord on erinevates liikmesriikides erinev. seepärast tuleb kasutada ära olemasolevad meetmed naiste tööhõive suurendamise parandamiseks ja peale selle tuleb tagada ka see, et naised saaksid meestega võrdset palka, kui nad teevad ühesugust tööd. praegusel hetkel me ei ole siin kaugele jõudnud. peale selle tuleb ka ülesanded kodudes meeste ja naiste vahel paremini ära jagada. liikmesriigid peavad ähm, looma rohkem laste päevahooldekodusid, sest on väga tähtis, võimalikult kiiresti leida lahendus laste päevahooldele. ja siis Euroopa Liidu uus strateegia kaks tuhat kakskümmend, seal ei ole praegu soolise võrdõiguslikkuse dimensiooni üldse mitte välja toodud. aga seejuures oleks just seal strateegias see aspekt väga tähtis. tänan volinikku tema pühendumuse eest ja soovin talle kõike head tulevikuks suur tänu, nüüd saab sõna Kolarska-Bobinska kaheks minutiks. Europie zachodzą zmiany, jak wynika z raportu, które Euroopas leiavad aset teatud muutused ja sellele on raport ka viidanud, rõhutatakse äh, seda üleminekut, äh, millega seoses naisi palgatakse rohkem aga ma arvan, et see leiab aset sellistes majandusvaldkondades, kus naised ise enda eest otsustavad. aga nendes valdkondades, kus naistel oma töö osas on mõju väike, äh, muudavad stereotüübid kahjuks nende jaoks võimatuks äh, aktiivse tegutsemise avalikus elus. seetõttu kasvatatakse otsustusse rohkem mehi kui naisi ja seetõttu äh, on nende panus poliitikasse väga aeglaselt tõusnud. oluline on võidelda stereotüüpidega ja rõhutada seda, kuivõrd oluline on võrdsus meeste ja naiste vahel. raport rõhutab vajadust eh, selliste tegevustega jätkata, aga sellest ei piisa. me peaksime Euroopa Komisjoni liikmesriike julgustama ka seda küsimust arutama, selle raames, eh, kuidas naised panustavad poliitikasse kui naised poliitikasse panustavad, siis äh, arutatakse tihtipeale ka võrdsust äh, meeste ja naiste vahel. enne kui me hakkame, äh, enne me arutasime poliitika prioriteetide küsimust. me tahame, et valimisnimekirjades oleks naisi viiskümmend protsenti, oleme kogunud üle saja tuhande allkirja, et see küsimus Poola parlamendis ka seaduseks muudetaks, me oleme Poolas alustanud tohutut debatti ja selle lõpptulemus on teadmata, kas Poola parlament hääletab selle poolt või vastu, aga juba see arutelu ise on muutnud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 Äh, raporti punkt kolmkümmend kaheksa ütleb, et äh, naised, äh, naistel peaks olema kontroll oma reproduktiivse ja seksuaaltervise üle, kaasa arvatud ligipääs kaitsevahenditele ja turvalisele abordile. see on eriti selliste riikide kodanike jaoks oluline, kus on piiravad abordiseadused ja abordivastased algatused Poolas takistab poliitiline paremused parteid eh, naiste ligipääsu kaitsevahenditele ja abordile. Eh, eh, siin isegi Poola seadusandluses lihtsalt ei öeldagi üldse abort, vaid lapse, sündimata lapse tapmine. ebaseaduslikke aborte on iga aasta sadu ja tihtipeale on üritatud äh, abordi vastasus ka konstitutsiooni sisse tuua. Äh, inimesed äh, üritavad väita, et aborti ei olegi olemas, aga Euroopa Liit siiski peaks tagama naiste reproduktiivõigused. proua Hübner, palun. kolleeg Hübner järgmisena, palun äh kolleeg Hübner saab sõna kaheks minutiks, palun. Uh, naised esindavad poolt Euroopa talendist, me ei peaks seda äh, loovpotentsiaali raiskama. kui me eduka, edukalt suudame selle kanaliseerida majandusse, siis suudame saavutada tohutu edusammu nii äh, suhtumiste koha pealt, mis Euroopas ikka veel valitsevad, kui ka Euroopa eesmärgi, mis puudutab äh, töökohtade kasvu ja konkurentsivõimet. võrdsed võimalused on äh, paberil ju olemas, Euroopa Liidus on vähemalt kolmteist direktiivi äh, võrdsuse osas ja need on ka lepingus sees, aga andmed tegelikust elust räägivad teist keelt. kunagi varem ei ole naised nii hästi haritud olnud, aga mis puudutab ettevõtlust, siis on seal naised suuresti alaesindatud palkade ebavõrdsuse osas ei ole viimaste aastate jooksul peamiselt peaaegu midagi muutunud. naised väga harva ei suuda oma laene tagasi maksta, samas ligipääs laenudele on naistel palju allem. selleks, et raha laenata, peab teil olema rohkem raha, kui te olete naine aga ainult üks protsent maailma varadest on naiste omanduses. hoolimata sellest, et Ehm, väga palju on kõrgharidust naiste hulgas, ei ole neid otsuse tegijate hulka arvatud, et eh, naisi rohkem otsust tegevatele ametikohtadele saada on oluline. Eh, tõeline eh, jõud ongi otsuste tegemised, seetõttu naisi peaks sinna ka kaasama. kriitiline mass on äärmiselt oluline selleks, et muudatusi tekitada. üks naine otsuseid tegevas üksuses peab oma käitumist muutma selleks, et Äh, enamus äh, teda kaasaks, äh, kui on juba rohkem naisi, siis sellest oleks juba vahet, aga kõik need strateegiad ei ole kasulikud, kui me ei suuda suurimat takistust eemaldada naiste teelt, pere ja tööelu ühitamine. meil on vaja poliitika vastust, seetõttu meil on vaja endiselt poliitikaid, mis on suunatud soolisele võrdõiguslikkusele nii riiklikul kui Euroopa Liidu tasandil, aitäh! suur tänu, järgmises kolleeg Paljateli, palun. kolleeg Paljatelit ei ole saalis, siis saab järgmisena sõna kolleeg Papa-Nikolau sõnu kaheks minutiks. suur aitäh, härra president. tahaksin liituda nende kolleegidega, kes neist paljud on olnud naised, mõned ka mehed, kes on tänanud härra Tarabellat. tahan öelda, et me toetame täielikult kõiki algatusi, mida saab ette võtta selleks, et kaotada igasugune diskrimineerimine meeste ja naiste vahel, see on täiesti iseenesestmõistetav, selleks, et saavutada demokraatlikku ja liberaalset ühiskonda. nii et eh, igasugune katse seda teha Äh, Euroopa tasandil. Äh, meil on juba aastast kaks tuhat kuus äh, direktiiv, ja vaadates nüüd perioodi aastal kaks tuhat kuus, kaks tuhat kümme, siis on meil olnud raport diskrimineerimise kaotamise koha pealt, võrdsete õiguste koha pealt naistele nii et minu arvates on oluline silmas pidada ka seda, millise algatuse tegi Prantsuse president äh, härra Sarkozy selle kohta, mis puudutab burka kandmist. me peame tegema veel rohkem selleks, et muuta inimeste suhtumisi ja kindlustada seda, et äh, diskrimineerimine kaotataks, aga siin tahaksin äh, viidata noortele emadele see, ma tean, tegemist on väga tundliku valdkonnaga, äh, silmas pidades, äh, silmas tuleb pidada Barcelona kriteeriume Euroopa Liidus. kõigil Euroopa emadel peaks olema õigus oma lapsi rinnaga toita. ma arvan, et äärmiselt oluline on sellele punktile keskenduda, sest et äh, kui me ei ole saavutanud, et ka tegelikku võrdsust meeste ja naiste vahel, siis seda sellepärast, et emad on emad ja seda fakti ka muuta ei saa. nii et äh, peame silmas pidama neid, kellel on äh, täna lapsed ja, ja kes äh, tulevikus emaks saavad äh, majanduskriis äh, on tekitanud olukorra, kus äh, sooline võrdõiguslikkus on seotud majandusküsimustega. Äh, naiste osalus tööjõuturul on, sellistel riikidel on ka parem majandus, sotsiaalne olukord ja palk on perekondade jaoks äärmiselt oluline. Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegia peab tooma välja selged suunised selleks, kuidas tuua sooline võrdõiguslikkus kõikidesse Euroopa Liidu poliitikatesse ja peab eh, tulema ka naiste õiguste harta, nagu minu kolleeg härra Tarabella oma raportis on öelnud, et revolutsiooniõigused on äärmiselt olulised selleks, et eh, naised saaksid ka sotsiaalmajanduslikult oma pädevused. Eh, kõikidel naistel peab olema valik ja kerge ligipääs abile. ja tänan ka härra Spidlat hea koostöö eest, suur aitäh! suur tänu, järgmiseks kolleeg Ranner, kaks minutit. suur tänu, kallid kolleegid, see arutelu on olnud väga huvitav ja siin on tõesti peaaegu kõik ära öeldud. ma tõesti ei kujuta ette, kuidas ma saaksin siia oma sõnavõtuga uusi nüansse sisse tuua, kuid ühte asja tuleb siiski öelda. meie kõigi eesmärgiks peaks olema see, et naised ei peaks kogu aeg otsustama töö ja pereelu vahel. meil tuleb luua eeldused selleks, et naised saavad töö ja pereelu ühildada ja meil peaks olema võimalikult palju meetmeid selleks, et naised saavad olla ühelt poolt emad ja teiselt poolt saaksid panustada ühiskonda, käies tööl. jah, meil ei ole võimalik äh, kõike alati ühildada, kuid me peaksime nüüd kaotatud äh, aega tagasi tegema ja me peaksime naistele looma võimalused äh, minemaks tööle. ma arvan, et just praegu majanduslikult rasketel aegadel on see üks tähtsamaid eesmärke, mille poole me peaksime püüdlema ja kui meil see tõesti õnnestub ja siis parlamendis on võimalik seda ka palju teha, saavutaksime me ka tõesti kaasaegse ja võrdse Euroopa Euroopa, kus mehed ja naised oleksid võrdsed ja ma arvan, et me kõik soovime seda. aitäh! suur tänu, nüüd saab kolleeg Tomson sõna. poolteist minutit, palun. suur tänu, härra president. kolleeg Tarabella raport näitab väga hästi, millised on meie väljakutsed soolise võrdõiguslikkuse alal? üks küsimusi on naised ettevõtte juhatustes, eriti pangandussektoris. praegu majanduskriisi ajal on meil vaja kõikide andekate inimeste panust selleks, et kriisist välja tulla, sest ähm, kaalul on meie konkurentsivõime. seepärast tuleb meil kaasata ka naised kahe tuhande teisel aastal Norra majandusminister tegi terve rea parandusettepanekuid selleks, et tagada naiste kaasatus ettevõtete juhtkonda seal saadi juba siis aru, et naised on väga tähtsad ühiskonnas ja et naised peavad olema kaasatud ka majandusringkonda, tagamaks majanduskasvu. kui ettevõtete juhtkondades istuvad ainult mehed, siis see mõjutab negatiivselt majanduskasvu. ja pärast selle seaduse vastuvõtmist on naiste osakaal ettevõtete juhatustes suurenenud viis korda ja ka majanduslik olukord on paranenud, nii et see on väga heaks näiteks. suur tänu ja nüüd kolleeg Kassiini kaks minutit. suur tänu, härra president, härra volinik, kallid kolleegid. meeste ja naiste vaheline võrdsus on üks kesksemaid elemente ja seda, see peaks olema meie tähelepanu keskmes see on ka tähtis humaanne küsimus ja härra Tarabella raportis ikka jälle viidatakse sellele, kuid on kaks asja, mida ma tahtsin mainida. esiteks äh, sooline võrdõiguslikkus, jah, kõik peaksid tundma ennast sellest puudutatuna, ka need, kes veel ei ole sündinud. ei ole vastuvõetav see ja see on ka punktis kolmkümmend kaheksa kirjas, et abort on naise seksuaalne õigus. ei, mitte keegi ei sea kahtluse alla, et abordi küsimus on väga tähtis ja raske, aga mitte mingil juhul ei tohi sellesse küsimusse suhtuda kergekäeliselt. me peame elu kaitsma selle kõikides etappides. see kuulub ka soolise võrdõiguslikkuse alla seksuaalne ja reproduktiivne tervis, see on põhjenduspunkt num-, põhjenduspunkt X, sellel ei ole mitte ainult füüsilised ja mentaalsed aspektid, vaid ka sotsiaalsed. mida see tähendab? see tähendab seda, et äh, seksuaalkäitumine, ükskõik milline see ka ei oleks, peab siiski kuidagi olema paigutatud sotsiaalsesse konteksti. nii et tegemist ei ole isikliku või südametunnistuse küsimusega ja mulle tundub, et selles raportis ei ole kasutatud päris õiget sõnastust. suur tänu, nüüd tuleme vaba mikrofoni juurde ja kõigepealt saab sõna kolleeg McInnes üheks minutiks. tänan, president, ma tahaksin rääkida nendel kolleegidel, kes ütlevad äh, ja öelda, et et eh, rohkem seadusandlust ei anna meile vastust, kui me ei suuda praegu olemas seadusandluse ellu viia. mina kasvasin koos eh, sellise liikumisega, kes nõudis suuremad võrdsed ja noored naised arvavad, et võitlus on kaotatud ja seetõttu me peame julgustama neid ja noori mehi tegelema selle eh, küsimusega. jah, majanduskriis mõjutab naisi aga tegelikult, kui mehed kaotavad töö, see mõjutab ka naisi, seetõttu me peame selgelt endale aru saama, et majanduskriis mõjutab kõiki, eriti perekonda. rääkides punktidest kolmkümmend neli ja kolmkümmend viis, siis ma olen igati nõus ja igati toetan seda, et need riigid, kes on siin maininud, peaksid ratifitseerima äh, Euroopa Nõukogu inimkaubanduse vastu võitlemise konventsiooni ja ma loodan, et nende liikmesriikide valitsust võtavad nendele kohustusi juba käesoleval aastal. perevägivald, naistevastane vägivald on kohutav probleem ja väga paljud naised on sellega kokku puutunud kodudes, meil oli hiljuti Iirimaal selline juhtum. aga punktis kolmkümmend kaheksa kahjuks ei austata subsidiaarsuse põhimõtet abordi küsimuses ja seda punkti tuleks muuta. tänan teid tähelepanu eest. suur tänu, järgmises kolleeg Sinalová, üks minut. Vážený pane komisaři, vážené kolegyně a kolegové. suur tänu, proua president, härra volinik, kallid kolleegid umbes sada aastat tagasi võitlesid naised valimisõiguse eest. toona soovisid nad, et nende kodanikuõigused oleks kaitstud. tänane olukord on sarnane. ma olen veendunud, et naiste kaasatus poliitilisse ellu on suureks rikastuseks. kuid sellel teel on ka mitmeid tõkkeid, näiteks viimased valimised Tšehhi Vabariigis naiste osakaal tõuses viieteistkümnelt ainult kahekümne kuuele protsendile naistel ei ole tegelikult vaja mingit erilist toetust, neil on vaja lihtsalt võrdseid võimalusi, siis löövad nad ka läbi. kui aga neile ei anta mingit võimalust, siis ei ole neil võimalik ka läbi lüüa. ja tegelikult on tähtis see, et kõigil oleks võrdsed võimalused ja kvoodid ei saavuta seda. suur tänu, järgmiseks kolleeg Maisner, palun. suur tänu, härra president, daamid ja härrad natukene aega tagasi pidasin ma Saksamaal ettekande oma töökohta Euroopa Parlamendist ja rääkisin oma ülesannetest ja paljudest kohtumistest, mis mul on. ja üks meesterahvas küsis minu käest, mida ütleb minu abikaasa selle kohta. olen seda küsimust juba mitu korda kuulnud ja ma arvan, et seda küsimust küsitakse ikka ja jälle naiste käest. ma arvan, et mitte ühegi mehe käest ei küsiks kunagi mitte keegi, mida ütleb teie naine selle kohta. nii et siin me ei saa rääkida soolisest võrdõiguslikkusest. teine näide, üks äh, tuttav abielupaar, noored inimesed said nüüd lapse ja ja nad äh, mõlemad hoolitsevad lapse eest ja nüüd küsiti mehe käest, et kuidas ta pool päeva jääb koju ja vahetab lapsel mähkmeid selle asemel, et tööle minna. tundub, et ka siin meil ei ole veel sooline võrdõiguslikkus kasu, ka saavutatud. rääkisime ka võrdsetest palkadest. me teame, et meil on ettevõtteid, kus äh, mehed ja naised teevad sama tööd, aga naised saavad vähem palka, nende karjäärivõimalused on väiksemad. ja veel üks näide ettevõtetes kus, kus kolmkümmend protsenti naisi on ettevõtte juhatuses vähemalt, vähemalt kolmkümmend protsenti, seal on ka majandustulemused paremad, nii et sooline võrdõiguslikkus ka tasub ennast ära äh, suur tänu, härra president ütleb, et ma loodan, et saate ka aru, et meil tuleb võrdõiguslikkus tagada ka kõne andmisel. järgmiseks kolleeg Nikolescu. härra president, see resolutsiooni ettepanek on tervitatav. mul on hea meel, et siin on räägitud ka naistest, kes töötavad põllumajandussektoris ja kellel ei ole mitte mingit äh, juriidilist äh, kaitset. see problemaatika on tähtis, mõjutab meie erinevaid eluvaldkondi ja see on Hispaania eesistumisprogrammis ka väga tähtsal kohal. me peame leidma sobiva lahenduse ka nende naiste jaoks. ma arvan, et et äh, ka Euroopa Liidu strateegias kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tuleb äh, naiste rolli suurendada. suur tänu! suur tänu, järgmisena kolleeg Kadenbach härra president, lugupeetud volinik, suur tänu kolleeg Tarabellale. ma usun, et äh, need üle neljakümne punkti näitavad väga selgelt, et sooline võrdõiguslikkus on väga tähtis küsimus ja et seda ei ole võimalik minuti äh, või tunni jooksul arutada ja et me võime seda küsimust arutada suisa päevi. ma tahaksin keskenduda kahele punktile, punkt kaheksa kõigepealt, kus diskri-, diskrimineeritakse soolise võrdõiguslikkuse laiendamist ja seda, et seda pole Lissaboni strateegiasse praegusel hetkel sisse kirjutatud. mina olen selle üleskutsega nõus, ma leian, et nõukogu ja komisjon peaksid Lissaboni strateegiasse aastast kaks tuhat kakskümmend ka selle küsimuse lisama. teiseks, ma arvan, et on väga tähtis, et liikmesriigid viiksid läbi ka ähm, soolisest võrdõiguslikkusest tuleneva mõjude hindamise. kui me tahame võidelda kriisi vastu, siis meil on vaja ka meetmeid, mis arvestaksid ka naiste olukorda. ma arvan, et liikmesriike tuleb üles kutsuda ka soolise võrdõiguslikkuse alal äh, järeldusi tegema ja niimoodi majandust turgutama ja ma olen veendunud, et naistel on ka õigus otsustada oma keha ja tervise üle. suur tänu! suur tänu, järgmiseks kolleeg Nikolai, palun. domnule președinte, apreciind uh, raportul. suur tänu, härra president. tahaksin raporti puhul välja tuua just ühte asja ma arvan, et seadusandlus on väga tähtis, eriti just sellises valdkonnas. miks? sellepärast, et meeste ja naiste sooline võrdõiguslikkus on väga tähtsaks äh, küsimuseks iga rahvuse ja tsivilisatsiooni traditsioonides. sellepärast tuleks meil vastu võtta positiivseid meetmeid selleks, et nad võimalikult vara indiviidi arengus hakkaksid mõjuma ja et meil oleks võimalik takistada stereotüüpide tekkimist meeste ja naiste vahelise võrdsuse kultuur peab saama alguse lapse east. kui meil ei ole seda võimalik tagada, siis ka tulevikus tuleb meil pidada neid sama, samu arutelusid ja me näeme, kui ebavõrdne on see olukord meeste ja naiste vahel. teadmiste ühiskonnas uues majandusruumis tuleks selline diskrimineerimine lõpetada. suur tänu! järgmisena proua Roitova. suur tänu, president, daamid ja härrad. ma tahaksin rõhutada seda asjaolu, et, et Barcelona eesmärgid ei ole tegelikult kooskõlas sellega, mida eksperdid arvavad. eksperdid arvavad, et väikelapsed kuni vanuseni kaks ei peaks olema lapsehooldaja äh,, lapsehoiuasutustes äh, ja seetõttu me peaksime pöörduma liikmesriikide poole üleskutsega neid eesmärke täita, sest väikelaste jaoks on oluline, et nende ema või isa hoolitseb nende eest terve päeva jooksul. nimetatud raport äh, samuti tõstab esile liikmesriikide õigused selles valdkonnas. me peaksime püüdlema tõhusate e, üle-euroopaliste meetmete poole, et võidelda naistevastase vägivallaga, e, inimkaubitsemisega. ja seetõttu ma tahan öelda, et e, see raport ei võta arvesse veel sündimata laste õigusi ja seetõttu minu arust on see tasakaalust väljas lõpetuseks ma tahaksin tänada volinikku Spidlat ja soovida talle edu äh, tulevases töös. suur tänu, järgmises kolleeg Nevidalova. suur tänu võimaluse sõna võtta on õige, et viimase kolmekümne aasta jooksul Euroopa Liit teinud väga palju selleks, et äh, parandada naiste olukorda ja nende õigusi, kuid siiski säilivad veel suured erinevused, palgaerinevused, meeste ja naiste palgavahe. ja see on seotud äh, naiste äh, tasustamisega nende tööea jooksul. see meeste ja naiste palgavahe Äh, toob kaasa terve rida sotsiaalseid ja juriidilisi küsimusi ja seetõttu me peaks korraldama üle-euroopalise kampaania, et üle saada sellest eelarvamusest, et üksteist töötajad on paremad kui seelikus töötajad. me peaksime avameelselt rääkima ka perevägivallast, inimkaubitsemisest, kuid need on ikka veel tabuteemad. ka mina tahaksin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 president, mul on hea meel, et täna võtavad sõna ka mehed, kuigi nad on täna vähemuses siin saalis. soolise võrdlusuguse poliitika äh, peaks keskenduma veel kasutamata sotsiaalsele potentsiaalile ja me peaksime üle saama nendest ebavõrdsustest, et tagada ühiskonna kiire areng meil on ebavõrdne esindatus ka teadusvaldkonnas, naised on paremini haritud, aga neil on raske äh, karjääril edeneda. me peame tagama võrdsuse äh, ka osalemises poliitikas. naised on äh, tublid ka juhtidena, kuid suurettevõtte juhtkonnas on naiste määr madal võib-olla ainult aastaks kaks tuhat kaheksakümmend see võrdsustub naisi tuleb rohkem kaasatada ka heade tavade vahetamisse ja ma tänan volinikku Spidlat selle eest, et ta on võimaldanud Euroopa investeerimisrahasid kasutada ka lasteaedade arendamise ja kui minul sünniks laps äh, minu parlamendis oleku ajal, siis ma loodan, et mul õnnestub kasutada isapuhkuse võimalust suur tänu ja nüüd kolleeg Tikau, palun. härra president, härra volinik, ma arvan, et meeste ja naiste soolise võrdõiguslikkuse tagamiseks peab olema võimalik töö ja pereelu ühitada, see tähendab seda, et meil peab olema piisavalt palju lasteaiakohti. meil on praegusel hetkel järjekorrad lasteaiakohtadele kogu Euroopas ja meil on palju lapsi, kes ei saa minna lasteaeda, sellepärast et ei ole kohta. seepärast usun mina, et kui me investeerime ühe euro lasteaiakohtadesse, siis hiljem tuleb see kuue euro näol, näol teadmiste varral tagasi. ma loodan, et liikmesriigid ja Euroopa Liit tulevikus investeerivad sellesse valdkonda rohkem ja ma tahan veel viidata ka sellele, et üksikvanemad ning üksikvanemate lapsed on eriti puudutatud sellest olukorrast. suur tänu ja järgmine kolleeg. Szanowny panie przewodniczący, szanowne koleżanki i koledzy. Moim zdaniem istnieją President, kallid kolleegid. Ma arvan, et võrdsusele on kaks palet üks pale tähendab võrdset juurdepääsu majanduslikele vahenditele ja ressurssidel ja teine on juurdepääs otsustusprotsessile. ja on täiesti vastuvõetamatu, kui äh, see erinevus meeste ja naiste vahel jätkub. Äh, mehe ja naised peavad, peaksid olema võrdse töö eest võrdselt tasustatud ja seetõttu on oluline rõhutada ka naiste suuremat panust majandus- ja ühiskonnaelus. ja ma olen veendunud, et kui rohkem naisi saab panustada ühiskondlikku ellu, avalikku ellu, on võimalik tagada seda, et need plaanid, mis on kavatatud, äh, vastavad paremini terve ühiskonna soovidele suur tänu ja nüüd kolleeg Pasescu. În condițiile crizei economico-financiare, rata șomajului în rândul femeilor majanduskriis on endaga kaasa toonud selle, et töötuse määr naiste hulgas on üks koma kuus protsenti rohkem tõusnud kui naiste, meeste hulgas. poliitikas naiste kaasatus otsustusprotsessidesse on tõusnud. näiteks Euroopa Parlamendis on nüüd naisi kolmkümmend seitse protsenti, varem kolmkümmend üks. Rumeenia delegatsioonis on kuuskümmend kuus protsenti saadikutest naistest. Rumeenia jaoks on äh, tegemist nii-öelda esietendusega, sellepärast et kunagine Euroopa Parlamendi saadik on nüüd äh, Rumeenia parlamendi teise koja esimeheks, ka mina olen sõltumatu kandidaat ja mul oli võimalik üksi korjata allkiri, ilma et minu partei oleks minu ees midagi ära teinud valimiskampaanias. suur tänu, kolleeg Pasescu, kõigepealt said äh, daamid sõna, nüüd äh, meesterahvad ja kõigepealt kolleeg Kelly, palun. aitäh, härra president, tänaõhtuse äh, debati pealkiri on sooline võrdõiguslikkus, aga enamik kõneleja ütlesid võrdõiguslikkus mitte meeste ja naiste vahel, mitte teises järjekorras. ja see on ka põhjus, miks ei ole rohkem progressi saavutatud seitsmekümne viiendast aastast alates, see on traditsioon, tegemist on kultuuriga, naisi nähti siis äh, alamas rollis ja paljudes riikides see asi endiselt eksisteerib Euroopa Liit on õnneks siin saavutanud head edu ja mitte kuskil mujal rohkem kui siin parlamendis, kus nii numbriliselt kui suhtumiselt on tõeline võrdsus. ja see tähendab ka, et tegeletakse vastava seadusandluse loomisega. tõstatati ka punkt, et äh, noored emad peavad saama rohkem informatsiooni, aga no ja noored tüdrukud peavad saama rohkem informatsiooni, aga ka poisid peavad saama äh, rohkem informatsiooni, eriti selleks, et võidelda nende probleemidega, mille on tekitanud paljud filmid, äh, äh, kultuur, mis toidavad seda ebavõrdsus äh, ühiskonnas. päris palju on veel ära teha ja me peame selle tegemisega nüüd alustama. ja nüüd saab siuke, härra Sikerski sõna vaba mikrofoni lõpetuseks. Zazwyczaj tak jest, że w trudnych czasach więcej problemów z zapewnieniem codziennego bytu rodzinie spoczywa na tihtipeale juhtub, et keerulistes tingimustes teevad naised ära rohkem tööd. ma arvan, et selle eest peaks neile avaldama tänu, aga tänu peaks avaldama ka sotsiaalpoliitikaga, mida liikmesriikides läbi viiakse ja siin küsimuses on vaja päris palju ära teha. tundub, et eh, laialdase seadusandluse loomisega, et seda eh, põhiõigust eh, tagada, võib seada küsimuse alla selle põhimõtte olemasolu. mulle tundub, et äh, soolise võrdusõiguslikkuse osas saab päris palju ära saavutada juba haridusega, sest et äh, äh, naisi ei austata piisavalt ja seda ei saa kuidagi dokumentidega sisse viia, kui meil seda kultuuri ja kommetega ei tehta Poolas öeldakse, et naised toetavad nii-öelda maja kõiki nelja nurka, samas kui mehed toetavad ainult ühte nurka. ehk siis eh, naisi nähakse tihtipeale ebavõrdsena, aitäh. suur tänu, nüüd annan sõna volinik Spiidlale. Eh, lugupeetud daamid ja härrad, praegu toimunud arutelu oli väga motiveeriv ja huvitav. olen Euroopa Parlamendis kogenud mitmeid arutelusid ja see oli üks kõige mitmekülgsemaid, mida ma kuulnud olen. mul on väga hea meel kuulda, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu poliitika üleüldiselt on ka sisemise loogikaga ja et on mõtet seda poliitikat edasi viia. meeste ja naiste võrdõiguslikkus on meie töö üks alustalasid. see on ka inimõigustega paika pandud ja meie kohustuseks on inimõiguste tagamine. kõikide jaoks peab kehtima sama õigus. ei saa olla nii, et meil on teatud saarekesi, kus sooline võrdõiguslikkus ei oleks tagatud meie teekavas äh, ette pandud poliitikat tuleks jätkata. sinna hulka kuulub ka strateegia Euroopa kaks tuhat kakskümmend ja tõsiasi, et meil tuleb selles strateegias sugude aspekti tugevdada. seda öeldi siin arutelus mitu korda ja ma olen täiesti nõus sellega et on väga lihtne öelda, et kaasaegne ühiskond ei saa olla edukas, kui ta ei kasuta ära kogu endas peituvat potentsiaali. sooline võrdõiguslikkus ja võrdsus on Euroopa jaoks väga suureks ähm, konkurentsieeliseks. daamid ja härrad, siin räägiti ka kultuurilistest aspektidest, legislatiivsetest ettepanekutest ja tervest reast muudest aspektidest, mis kõik puudutavad soolist võrdõiguslikkust. ma olen veendunud, et meil ei ole võimalik ühtegi aspekti lihtsalt niisama kas positiivseks või negatiivseks tembeldada. jah, otse loomulikult on väga tähtis midagi ette võtta, see on ka täiesti selge ja see tuli siin ka selgelt välja. on tähtis teada, et olukorda on võimalik muuta ainult uute julgete seadusandlike ettepanekutega. siin räägiti ka meetmeid äh, Norrast, kuid kus äh, suurendati naiste osakaalu, osakaalu ettevõtete juhatustes, aga põhimõtteliselt ja üldiselt usun mina, et väga tähtis on suurem tähelepanu koondada just juba kehtiva seadusandluse jõustamisele. väga tähtis siin arutelus oli ka töö ja pereelu ühildamine. siin öeldi, et võrdsed võimalused on nii meeste kui ka naiste jaoks tähtsad seepärast on mul väga hea meel selle üle, et selles arutelus osalesid nii meessoost kui ka naistest, naissoost sõnavõtjad, kes rääkisid oma kogemustest. daamid ja härrad, ma tänan teid selle arutelu eest, tänan võimaluse eest rääkida Euroopa Parlamendi ees, ma arvan, et see oli minu viimane ametlik äh, et aasta siin parlamendi ees selles ametis. suur tänu, volinik Spiidla, soovin teile edu ja jumala õnnistust. ja nüüd saab sõna kolleeg Tarabella. Merci, monsieur le président, et moi aussi je voulais euh, saluer le comité. suur tänu, president. ka mina tahaksin tänada volinikku äh, nende viimaste sõnade eest me oleme sageli kohtunud ka mujal, kuid ma tahan tänada kõiki selle äärmiselt huvitava arutelu eest, väga paljud võtsid sõna ja ma kuulasin kõiki väga tähelepanelikult. mul on hea meel, et ka üsna palju mehi võttis sõna, rohkem kui naiste õiguste komisjoni kuulub, naiste õiguste komisjonis on meid ainult neli ja on öeldud, et ka mehed peavad selles võitluses osalema. proua Luling ütles, et et komisjonis toimunud hääletus ei olnud eriti no, kerge, seal oli küll siiski rohkem jah kui ei-sid, kuid, kuid suurt tähelepanu on pööratud ka punktile kolmkümmend kaheksa, mis käsitleb seksuaal- ja reproduktiivtervist ning juurdepääsu rasestamisvastastele vahendile ja abordile. me teame, et tegemist on tundliku küsimusega, võib-olla tundlikuma kui teised küsimused, kuid ma ei soovinud seda raportist välja jätta ma rääkisin ka sellest äh, äh, millist muret tunnevad noored neiud, kes soovimatult rasestuvad, kuna nad ei ole teadlikud. ja väga palju on ka silmakirjalikkust selle teema ümber äh,, äh ei hoolita noorte naiste probleemidest. ja kui järsku need noored neiud äh, jäävad rasedaks, siis võib-olla saadetakse nad kuskile ka Šveitsi kliinikusse ja püütakse jätta seda tähelepanuta. proua Bauer rääkis palgaerinevustest võib mainida lisaks seitsmeteistkümne protsendile ka kahekümne viite protsenti, kui me räägime äh, tähtajalistest lepingutest. mul on jäänud veel paar sekundit aega, kuid ma tahaksin selle aja jooksul öelda, et et täna on räägitud ka naiste suguorganite moonutamisest ja ka teisi küsimusi. burkastest on räägitud ja on ka demokraatlikes riikides on sellised tavasid, mille vastu tuleb võidelda ja kui ma oleks pidanud kõik need teemad sisse viima raportisse, siis mul poleks võib-olla olnud piisavalt aega ja ruumi olulisemate teemade käsitlemiseks. tänan, härra Tarabella, sellega on arutelu lõppenud, hääletus toimub kolmapäeval kell kaksteist. järgmine istung jätkub homme kella üheksast kaheteist kolmekümne